seega on protokoll kinnitatud. lugupeetud daamid ja härrad, palun tervitage koos minuga härra Lesbia Litskit, äh, külastajate äh, rõdul. tegemist on Valgevene kirjaniku ja aktivistiga, äh, Inimõiguste Keskuse Vjasna juhiga, kes vabastati vanglast kahekümne esimesel juunil Äh, lugupeetud härra Bialetski, teid vabastati kahekümne esimesel juunil pärast äh, peaaegu kolmeaastast vanglas äh, viibimist. parlament on väga intensiivselt teie vabastamise nimel tööd teinud, nõudnud teie vabastamist ja jumal tänatud, lõpuks olete te ka vabaks lastud. Teid nimetati ka Sahharovi auhinna kandidaadiks ja mul on väga hea meel, et mm, te saate täna osaleda meie koos istungil vaba mehena, nii et tere tulemast ja me austame väga teie julgust. järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused Itaalia eesistumisperioodi tegevuskava kohta. ja seetõttu tervitan südamest meie kojas Itaalia Vabariigi peaministrit härra Matteo Renzi. tere tulemast, härra peaminister, teil on sõna